jätkame täiskogu osaistungiga. eilsed protokollid on teile edastatud, nagu ka vastuvõetud tekstid on teil selle kohta proteste ilmselgelt ei ole, siis on protokollid kinnitatud